Äh, neljandal veebruaril ja päevakord on avatud, see on kättesaadav Euroopa Parlamendi äh, koduleheküljel, istung on lõppenud, soovin teile meeldivat õhtu jätku ja head ööd!